dokumentide kohta tundub, et ei ole, seega äh, kinnitame istungi protokolli. Äh, kaks fraktsiooni ALDE ja sotsiaaldemokraadid on delegatsioonidesse äh, nimetanud härra Takula Euromedia ASEAN-i delegatsioonidesse ja ja härra Belsani asemel on härra Lana nüüd, mis puudutab Kagu-Aasia riike, siis härra Balsani on härra Melana asemel. nüüd Euroopa Liidu Ukraina delegatsiooni härra Koval on liikmeks härra Šimanski asemel ja Euroopa Liidu Armeenia delegatsioonis härra Šimanskist saab liige härra Kovali asemel. kas on kellelgi vastuväiteid nendele muudatustele, nendele otsustele, mis täna hommikul langetati? tundub, et vastuväiteid ei ole ja sellega need nimetamised on kinnitatud. nüüd vastavalt meie päevakorrale on meil ühendatud arutelu, me arutame nõukogu ja komisjoni avaldusi Euroopa Liidu ja Tadžikistani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu kohta.